tunduvalt rohkem tegema. ja Euroopa Liit peaks toimima samamoodi nagu meie sotsiaaldemokraatidena Rootsis, et meil peavad olema prioriteedid, mis puudutavad just välisabi. meil on vaja kaasaegset, vastutustundlikud ja tasakaalus eelarvet. me peame rohkem koostööd tegema selleks, et austataks põhiõigusi, me peame võitlema kuritegevusega, kuritegelike organisatsioonidega, vägivallaga, vägivallaga laste suhtes, naiste suhtes, ma mõtlen siin just seksuaalset kuritarvitamist, me peame võitlema kliimamuutuste vastu ja me peame töötama kõigi nende teemade äh, kallal, mis on murekohtadeks meie jaoks ja me peame olema ka humanistlikud, humanistlikult suhtuma nendesse inimestesse, kes on sunnitud oma kodust lahkuma. ja kümme kümme aastat pärast seda, kui ÜRO on oma otsused vastu võtnud, ei ole meie selles osas midagi teinud. suur aitäh, kolleeg Howard. suur tänu, president. kaks äh, prioriteeti aastaks kaks tuhat kakskümmend siitpoolt vaadatuna on kliimaga ja Euroopa noored. ma usun, et mitte poliitikud, vaid teadlased ja insenerid, kes suudavad meid madala süsinikusisaldusega majanduse suunas suunata ja kui me tahame seda teha, siis peab neile andma ka vahendid selle töö tegemiseks. investeeringud teadusuuringutesse on meie töövahendid ja me peaksime neid äh, terav, teritama selles eelarves ja kui me tahame majandust muuta, kui me tahame aidata noori, siis ei saa kärpida programme, mis on suunatud noorte tööpuudusele, struktuursed probleemid on tõsine probleem paljudes Euroopa Liidu osades, kuid nõukogu lähenemine on täiesti ebaloogiline. kärped, mis lähevad vastuollu tema enda prioriteetidega, Euroopa Liit on väike osake avalikest kulutustest üld, üleüldiselt, kuid tänu summadele, mis seal on kirjas, on võimalik vastu seista suurtele Äh, väljakutsetele ja seda ei piira ükski piir. suur aitäh ja sellega oleme me jõudnud nüüd vaba mikrofoni vooru juurde. meil on kaks sõnasoovi ja mõlemad sõnasoovijad saavad sõna. kõigepealt kolleeg Maurides, palun. suur tänu, proua president täna hommikul Euroopa inimõiguste kohus ja inimõiguste volinik ütlesid järgmist Türgi kohta. kohtuvõimu ei ole õiglast kohtuvõimu Erdogani režiimil ja nüüd me räägime siin eelarvest ja seesama režiim, kelle kohta Inimõiguste Kohus just sellise konstateeringu tegi, just nemad sekkuvad äh, usuvabaduse ettekäändel erinevate riikide siseasjadesse, nagu näiteks Bulgaarias ja Põhja-Küprosel. ja kõigele sellele me anname ka miljoneid eurosid Euroopa poolt ja ma olen veendunud, et kui Euroopa kodanikele oleks võimalus oma arvamus välja öelda, siis ma olen veendunud selles, et nad keelduksid ja nad ei oleks nõus, et asjad niimoodi on. suur aitäh, kolleeg Tomašits järgmisena. suur tänu. majanduslanguse eel on väga oluline mõelda maksumaksjate rahale selleks, et valmistuda kriisiks, mis meid ootab nagu näitab aeglane majanduskasv kõikjal Euroopas. kakskümmend üks protsenti kogu eelarvest suunata kliimamuutustele, vastasele võitlusele, selleks, et rahastada avalikke poliitikaid, see näitab, ei ole mitte midagi õppinud varasemast kriisist, mis laastas Euroopat ja mis tekitas tohutu lõhe Põhja ja Lõuna-Euroopa vahel. me peame hoolima planeesist, see on tõsi, kuid eelkõige tuleb seda partnerluses erasektoriga ja me peame tekitama hea ettevõtlus ja innova-, innovatsioonikliina, selle asemel, et kalleid programme rahastada, millel on küsitavad tulemused. suur tänu. kuna meil on veel aega, siis äh, on üks kolleeg veel sõna soovinud ja me võimaldame tal sõna võtta, palun. Thank you very much um, suur tänu. meie mandril on suur tänuvõlg Ameerika Ühendriikidele ja NATO ees eriti, ütleb härra Habib. olen palju kuulnud eelarve eraldistest aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. ja nendes assigneeringutes on kakskümmend üks miljardit selleks, et luua uus piiriüksus, milles oleks kümme tuhat inimest see on uskumatu sel hetkel, mil praktiliselt kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, äh, välja arvatud Ühendkuningriik, Kreeka ja võib-olla paar veel, ei täida oma NATO kohustusi eelarve mõttes. midagi tuleb teha Euroopa Parlamendis selleks, et me äh, täidaks oma NATO-alased kohustused, selle asemel, et luua sõltumatu üksus äh, Euroopa Liidus mis on võitlev üksus, mida me niikuinii ei tohiks teha, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna äh, nõukogu nimel minister Tiilikainen, palun. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. tahaksin teid tänada selle huvitava ja viljaka mõttevahetuse eest. olen teinud äh, mitmeid märkmeid ja tänane arutelu on näidanud, et meil on erinevaid nägemusi erinevatest küsimustest, aga meil on ühine eesmärk, meil, et meil oleks tugev eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend. ootan nüüd ära parlamendi positsiooni kaks tuhat kakskümmend eelarve osas, see saab olema aluseks, mille alusel me hakkame läbirääkimisi pidama selleks, et taotleda lõplik kokkuvõte nove-, kokkulepe novembris me võime arvestada komisjoniga, oleme kindlad, et komisjon käitub ausa vahendajana selleks, et ületada lõhe meie positsioonide vahel ja tulla välja kompromisslahendustega, mida me hakkame arutama. Euroopa tervikuna eeldab eelarvet, mis vastab kodanike vajadustele. see tähendab seda, et me näeme ette vajalikud kulutused ja samal ajal võtame arvesse selle, et et äh, koorem maksumaksjate õlgadele peaks olema võimalikult väike. ma olen kindel, et äh, Euroopa Parlamendi komisjoni äh, ja meie enda panusega saavutame õigeaegselt kokkuleppe. tahan teid tänada veel kord tähelepanu eest ja teie sõnavõttude eest. suur aitäh, härra minister, teile ja sellega on arutelu sellel teemal lõppenud liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, nõukogu ja komisjoni avaldused äh, teemal Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks. kõigepealt annan äh, nõukogu nimel sõna minister Tuupurainenile, palun tere tulemast teile, minister. sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud president. lugupeetud parlamendiliikmed, tänase arutelu teema näitab, et peame mõtlema ajaloole sellele, kuidas õppida ajaloost autoritaarsed, totalitaarsed režiimid Euroopas viimasel sajandil on tume peatükk meie mandra ajaloos. mälestamine ei ole mitte lihtsalt mäletamine. mälestamine tähendab seda, et me hoiame mälestused elavana. me ei tohi unustada need õudused, mis on minevikus aset leidnud. ja kui me tahame täielikult mõista tänapäeva ja kujundada paremat tulevikku, tahame olla tea-, selleks on vaja olla teadlik minevikust mõista seda, tahan tsiteerida Hispaania filosoofi Jorge Santanellat, kes ei mäleta minevikku, kordavad seda. Euroopa Liit tugineb meie ühistel väärtustel, inimväärikuse, vabaduse austamisel, demokraatial, võrdsusel, õigusriigil ja inimõiguste austamisel. Need väärtused on demokraatlike ühiskondade nurgakiviks ja aluseks Euroopa projektile meie ühiste väärtuste baas on taganud meile pikima rahuperioodi Euroopas. Õnneks nooremad põlvkonnad ei ole kannatanud totalitaarsete režiimide all, kuid nüüd on tekkinud oht, et äh, neid ühiseid väärtusi ja põhimõtteid äh, võtame iseenesestmõistetavana. nagu te teate, meie ühiste väärtuste tugevdamine ja alalhoidmine, eriti õigusriigi osas, on meie peamiste prioriteetide seas eesistujamaana. demokraatia põhimõtetest kinnipidamine, põhiõigused, õigusriigi põhimõtted, sellel on tugev sümboolne väärtus. see on tähtis ka selleks, et meie ühiskonnad saaksid hästi toimida ja meie poliitikad, ühised väärtused kuuluvad kõigile ja toetavad meid kõiki. mina arvan, et peaksime paremini kaastama kodanikud ja kodanikuühiskonna selleks, et meil oleks selline väärtuste Euroopa, mis puudutaks kõiki. mõtlen aiale, kus on ilusad lilled ja puud ilusti kujundatud aiale. Ameerika ajaloolane Robert Keikan on kirjutanud, organiseeritud ühiskond, mis tugineb õigusriigile, on nagu aed. loomulik korraldus on džungel tema arvates ja nagu aias, ka õigusriigis on pidevalt vaja hoolitsust, vastasel korral tuleb džungel tagasi. teadmiste puudumine Euroopa Liidu päritolu kohta ja tema põhimõtete kohta suurendab äh, desinformatsiooni ja manipuleerimise ohtu. see takistab ka kodanikel arvamuste kujundamist Euroopa Liidu tegevuste osas. teisest küljest, teadmine mitmekesisuse pärandi ja traditsioonide kohta Euroopa Liidus ja tema liikmesriikides on, edendab austust, respekti, mõistmist, mis tugevdab ühtlasi ühte, ühte, ühtsust ja kuuluvustunnet. eesistujamaa korraldas äh, eelmisel nädalal Helsingis konverentsi teemal, kuidas vastupanuvõimet suurendada Euroopa Liidus õigusriigi põhiõiguste kontekstis. ja osaliste seas valitses konsensus, et puudujäägid ühiste väärtuste austamisel muudavad meie ühiskonnad ja Euroopa Liidu haavatavamaks nii sisemiselt kui väljapoole vaadates. täna on meie ees terve rida väljakutseid, mis meie avatud ühiskonnad ohtu seavad. ksenofoobia, natsionalism, väärinfo, radik-, vägivaldne radikaliseerumine on mõned näited. peame selleks, et mitte populistide atraktiivsetele lubadustele järele anda, mis pakuvad keeruli-, lihtsaid lahendusi keerulistele teemadele, et neid lubadusi ei saa mitte ainult täita, vaid need ka diskrediteerivad meie demokraatlikke institutsioone. populismi kahjud meie ühiskondades kasvavad, kui populistid järgivad jaga ja valitse strateegiat, nad jagavad meie ühiskonna headeks ja halbadeks kodanikeks, meiks ja meie, meieks ja nendeks, sõpradeks ja vaenlasteks, see õõnestab demokraatlikku ja avatud arutelu ja radikaliseerumine võtab võimust, me peame rohkem pingutama selleks, et äh, ebatolerantsiks on, ebatolerantsiks ksenofoobia, rassismi vastu võidelda. daamid ja härrad, Euroopa on juba maksnud kallist hinda selle nähtus eest minevikus. kahe maailmasõja kogemus näitab meile, et me ei pea keskenduma erinevustele, aga peame looma ühise ruumi, kus elada, õppida, töötada. meie ühiskonnad ei ole mitme põlvkonna jooksul õppinud kaasavuse ja tolerantsi väärtusi. ja ei tohi ka unustada hariduse rolli, vajadust õpetada noortele meediakirjaoskust, vastupanevõimet, kriitilist mõtlemist ja konflikti lahendamise oskusi. president, lugupeetud parlamendiliikmed, lõpetaksin rõhutades, et eurooplased peavad mälestama, mäletama omaenda ajalugu selleks, et õppida minevikust ja selleks, et mitte korrata eilseid vigu homset kujundades. tahame anda oma osa selleks, et kaitsta ühiste väärtuste baasi, seeläbi kaitseme meie ühiskondade alust, Euroopa integratsiooni alust, rahu, julgeolek, stabiilsus, demokraatia ja jõukus. samal ajal muudame Euroopa Liidu vastupanuvõimelisemaks. jätkusuutlik Euroopa on jätkusuutlik tulevik see on meie moto eesistujana, sellises Euroop-, sellise Euroopa tahame jätta tulevastele põlvkondadele, suur tänu selle väga aktuaalse mõttevahetuse eest ja tänan tähelepanu eest. suur aitäh, sellega äh, oleme me jõudnud äh, komisjoni avalduseni, sõna saab volinik Avramopoulos, palun. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed, kolleegid. mul on tõesti väga hea meel, et tänane arutelu on kavas, sest ei ole äkki paremat aega arutada meie ühist äh, ajalugu, kui me tahame üles ehitada meie ühist tulevikku. enne ja pärast Euroopa Parlamendi valimisi on olnud väga palju arutelusid selle kohta, mis on Euroopa Liit ja mida see mõiste tähendab meie kodanikele. Euroopa Liit ei ole lihtsalt mitte mõiste, see on suurim kõige käegakatsutavam poliitiline, õiguslik, majanduslik, sotsiaalne projekt, mis kujundab meie elusid igapäevaselt. kui saab äh, täna vabalt üle piiride reisida, kui täna saab helistada välismaale sama hinna eest kui koduriiki, kui on võimalik õppida ülikoolis mõnes teises liikmesriigis ja kui kutsetunnistust tunnustatakse, siis see on tänu Euroopa Liidule selleks, et äh, täielikult hinnata neid võimalusi ja vabadusi, peame mõistma, kust need tulevad. me peame jätkuvalt mäletama, need saavutused ei langenud meile mitte taevast alla, nende eest võideldi, need võideldi kätte raskelt. käesoleval aastal tähistame kolmekümne aasta möödumist Berliini müüri langemisest ja kuue, üle kogu kuuekümne aasta on möödunud meie ühise turu aluste loomisest. see liit ehitati sellele tuhale, mis langes meie kontinendile pärast seda, mis toimus kaheksakümmend aastat tagasi ja mis avas äh, tumeda perioodi Euroopa ajaloos. Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimine Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel kahekümne kolmandal augustil kaks tuhat kolmkümmend, tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa, mis jagas meie kontinendi ja tõi endaga kaasa kannatused väga paljudele Euroopa, eurooplastele totalitaarsete režiimide kontekstis. täna on meil palju erinevaid vabadusi, reisida vabalt, piirideta, kõneleda, kirjutada, protesteerida äh,, harrastada igasuguseid elualasid, elada kellega soovime koos. Need õigused ja vabadused võideti kätte ja anti meile tänu nendele jõu, toodudele jõupingutustele, mida tegi see põlvkond, kes nägi kahe katastroofilise sõja tagajärgi ja kannatas nende kohutavate tagajärgede all. ärgem unustagem, et meie, kes me elame, kasvame üles Euroopa Liidus sellisena, nagu me teda täna tunneme, me oleme ainus põlvkond, kes ei ole tundnud sõda peame jätkuvalt avaldama austust nende, nendele oma eelkäijate võitlustele. me peame mõistma täielikult põhiväärtusi, millel rajaneb Euroopa Liit ja Euroopa demokraatia. ja me ei tohi mitte kunagi pidada seda iseenesestmõistetavaks. lähiaastate, viimastel aastatel on mitmed väljakutsed varju heitnud Euroopale, finantskriis, rände, ränne, terrorism, väärinfokampaaniad, mis on suunatud meie valimiste vastu, Brexit, need on ainult mõned näited. meie kodanikud on õigusega mures. paraku need väljakutsed on ettekäändeks populistidele ja natsionalistidele. Nad väidavad, et kui me sulgume iseendasse, siis me ületame need probleemid, see on väga naiivne. see on väga ohtlik lähenemine kui me oleme õppinud midagi minevikust, kaugest ja lähe, lähiminevikust, siis see on see, et me saame ainult koos nendele vastu seista ja usaldades üksteist. Euroopa Liit ei olnud mei-, meie vastandamine nendele, et kõige tugevamad jäävad ellu, ei. see ehitati solidaarsuse alusele koos töötamise alusele, jagatud vastuse, vastutuse alusele, hoolimise ja nõrgemate kaitsmise alusele. ja rohkem kui kunagi vanem peame neid mineviku õppetunde meeles pidama. sest kui me ei tunne minevikku, siis on oht, et me kordame mineviku vigu. ja seepärast peame toetama tegevusi, mis hoiavad alal mineviku mälestused see on vahend, kuidas minevikust üle saada ja kuidas ühist tulevikku ehitada. see ei tohiks kunagi toimuda mõne riigi või kogukonna arvelt. me saame olla eurooplased ja patrioodid samaaegselt. seepärast peame alati püüdlema selle poole, et me üritame mõista teisi ja me peame muutma mitmekesisuse trumbiks läbi ühise Euroopa tegevuse saame need mured lahendada ja väljakutsed ja eriti tähtis, suudame säilitada ja tugevdada oma ühist Euroopa kodu. see aga ei tohi mitte tingimata, ei pea alati tulema valitsustelt, peame võimustama oma kodanikke, kodanikuühiskondi selleks, et nemad osaleksid. Euroopa Komisjon on olnud avangardiks Euroopa kodanikele programmi läbi, see edendab rahu, Euroopa Liidu väärtusi ja kõikide heaolu. see loodi esi-, aastal kaks tuhat neli, eesmärgiks oli kodanikke lähendada Euroopa Liidule. see pakub rahastamist projektidele, kus kodanikud saavad mõelda mineviku üle, osaleda tuleviku kujundamises ja anda oma panus mälestamine on üks selle programmi osadest siin toetatakse algatusi, mis võimaldavad mõelda selle üle, mis oli totalitaarsete režiimide põhjuseks ja see võimaldab ja mõelda Euroopa kaasaegsele ajaloole, teadlikkuse tõstmine, mälestamine, ühine minevik, Euroopa Liidu ühised väärtused on kriitilise tähtsusega. tolerantsi suurendavad projektid, vastastikust mõistmist, kultuuridevahelist dialoogi ja leppimist toetavad projektid on viis ületada minevik ja liikuda tuleviku poole. sada tuhat kodanikku on igal aastal kaasatud Euroopa mälestamise projektidesse igal aastal. aasta kaks tuhat üheksateist nelikümmend viis Euroopa mälestamisprojekti valiti välja äh, ja said rahalist toetust kolme miljoni euro ulatuses. välja valitud projektid tegelevad prioriteetidega nagu kodanikuühiskond ja kodanike osalus totalitaarsete režiimide ajal antisemitism, mustlasvastasus, ksenofoobia, homofoobia ja teised äh, ebatolerantsi vormid. Need, me võime, niimoodi saame mälestada ka tähtsaid ajaloolisi murrangulisi hetki lähiajaloos, nagu tuhat üheksasada üheksateist rahulepingud, mis tegid lõpu maailmasõjale Shoa memoriaal, see on kaks tuhat kaheksateist aasta projekt. tänu toetustele sellest proje-, progra-, projektist on sellest saanud äh, Euroopa võlgustik, mis tegeleb äh, holokausti ja teiste genotsiididega. Memorial saab üle kahesaja viiekümne tuhande külalise igal aastal. meie projekt, programmi sisu on ühendada omavahel kodaniku aprilli alguses käesoleval aastal minu egiidi all toimus äh, Euroopa kodanike mine-, ajaloo ja tuleviku üritus üle väga paljud osalised öö, äh, esindasid Euroopa üldsust ja koos kolleegidega Jorova ja Gretsu arutasime kodanikega tervet rida teemasid, mis on äärmiselt tähtsad kodanike jaoks suhetes Euroopaga ja üks nendest oli mitmekesisus äh, mälu osas Euroopa Liidus. mõnedel riikidel on tõepoolest oma eriline kogemus koloniaalrežiimi või totalitaarsete režiimidega. on faktid, kuid ei ole ühtset tõde. iga üksikisikute ja kogukondade kogemus on erinev. küsimus on, kuidas neid lepitada, erinevaid mälestusi kuidas tugineda sellel mitmekesisusel ja kuidas teha sellest miski, mis Euroopa Liidu tugevdaks. mina usun, et kui me toetame mälestamist, see saab olema prioriteet uuele komisjonile. mais kaks tuhat kaheksateist komisjon tegi ettepaneku instrumendi osas justiits ja õiguse ja väärtuste fond. siin on ähm, justiitsprogramm, mis tagab kodanikele võrdsuse ja väärtuste programmi, kus rahastamine jätkuvalt toetab mälestamistegevust. uus programm tagab äh, tegevuste jätkuvuse praeguses e, Citizens for Europe programmis. suudame Euroopa Liidu potentsiaaliga, et edendada õigusi ja kaitsta neid Euroopa Liidus ja Euroopa väärtusi, julgustades kõikide kodanike panust kõikides eluvaldkondades, võimaldades kodanikel osaleda järjest äh, ühtsema Euroopa Liidu ülesehitamises. komisjon ja mina ise äh, soovime edendada väärtuste ajalugu ja vastutust. niimoodi kõik eurooplased, liidrid, erakonnad, kodanikud saavad tulevikus kujundada meie ühist tulevikku, kolleegid suur tänu tähelepanu eest ja ootan arutelu, mis tõotab tulla huvitav. suur aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd me liigume edasi arutelu juurde. kõigepealt saab sõna kolleeg Juknevitšene Rahvapartei nimel, teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president, räägin leedu keeles. Molotov-Ribbentropi pakt, verine pakt koos oma salaprotokollidega äh, tagas selle, et natsid ja kommunistid jagasid Euroopa omavahel ja see tõi kaasa uskumatud kannatused, holokausti, gulaagid, küüditamised mina olen sündinud okupeeritud Leedus ja tol ajal ma ei oleks kunagi uskunud seda, et ühel päeval olen ma siin selles saalis Euroopa Parlamendi saadikuna. minu isiklik lugu näitab väga hästi seda, et Euroopa Liidu ja NATO laienemine on tõesti väga tõhusalt need eraldusjooned kustutanud aga vaatamata sellele, kaheksakümmend aastat pärast selle pakti allkirjutamist tunneme me veel ikka neid tagajärgi, sellepärast et eraldusjooned on jätkuvalt olemas Euroopas ja Kreml üritab ikka oma mõjusfääris hoida Ukrainat, Moldovat ja Gruusiat ja tegelikult Venemaa oli põhiohvriks, aga Kreml levitab igal pool valesid, Euroopast on saanud infosõja sihtmärk. ajalugu on saanud valede instrumendiks Euroopa Liit on sündinud vastusena sellele tragöödiale, mille süüdlaseks olid türannid. ja see on ka põhjuseks, mispärast see resolutsioon, millest me räägime, ei puuduta mitte ainult minevikku, vaid puudutab just tulevikku, selleks et ajalugu mitte ei korduks ja selleks, et eraldusjooned igaveseks kaoks. Never again. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Blinkevitš-Juute palun. suur tänu, proua president. proua minister, kallid kolleegid. ajaloomälu on aluseks meie Euroopa ja identiteedile ja meie rahvuslikule identiteedile. meil on kõigil oma ajalugu, aga eurooplastena on meil kõigil ka ühine Euroopa ajalugu. ajalugu, mis on näinud veriseid sõdu kus on olnud miljoneid ohvreid, kes on näinud eh, natslikku režiimi, kommunistlikku režiimi. okupandid on alati üritanud hävitada ajaloomälu, rahvusliku identiteedi nende rahvaste juures, eh, kelle nad on okupeerinud. mina olen ise pärit riigist, kus me ajaloos oleme näinud eh, massilisi küüditamisi, Siberi gulaage ja tänane arutelu võimaldab meile mäelda, meelde tuletada seda, et me ei pea ajalugu nägema kui lihtsalt vaest sugulast, me peame vastu seisma sellele, et õilistatakse kommunistliku režiimi, fašistliku režiimi tegusid ja peame vastu seisma äh, kõigile katsetele minimiseerida neid kuritegusid, me peame vastu seisma igasugusele propagandale ja igasugusele sallimatuse ja viha väljendustele. Euroopa mälu peab olema paremini nähtav, selleks et meile meelde tuletada, et millist hinda me oleme maksnud, maksnud vabaduse ja demokraatia eest ja me oleme tugevad ainult siis, kui me oleme ühtsed ja Euroopa mälestuste säilitamine ja nende edasiandmine tulevastele põlvkondadele on meie kõigi kohuseks suur,. suur-suur aitäh teile, liigume nüüd edasi, kolleeg Simenška Uuenema Euroopa fraktsiooni nimel, teil on kaks minutit. suur suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh, lugupeetud volinik, teile siia tulemast. jah, tõesti, Euroopal ei ole tulevikku ilma äh, mäletamiseta ja selleta, et me oleksime teadlikud äh, ajaloo tumedatest äh, lehekülgedest ja Molotov-Ribbentropi pakt on üks sellistest lehekülgedest. see oli brutaalne ja küüniline tegu, üks hullemaid, mida Euroopa on tunnistanud kaks totalitaarset režiimi leppisid siis kokku ja me loomulikult ei tohi unustada selle äh, ohvreid ja neid kangle, kangelasi, kes võitlesid ja astusid türanniale vastu, aga me ei tohi unustada ka seda, et tänane Euroopa äh, on kolmekümne üheksanda äh, aasta sündmuste vastuseks. see suveräänsus, mis meil on, on ehitatud üles just vastureaktsioonina sellele türanniale ja see kontrast äh, näitab, äh, kes me Euroopa kodanikena oleme ja milline on meie loomus. Euroopa Liit on tõenäoliselt ainus poliitiline organ, äh, mis ei ole opositsioonis teiste rahvaste või, või, või, või riikidega võrreldes. me oleme oma traagilise mineviku ohvrid. totalitaarsuse mm, taak on midagi, mida eh, kannavad endaga nii vanad kui uued liikmesriigid, ida kui läänepoolsed eh, liikmesriigid eh, ja see on meid ühendav joon, vaatamata külmale sõjale ja neljakümne aasta pikkusele lõhestumisele. ja seetõttu on üle-euroopaline solidaarsus väga oluline see resolutsioon, mille me homme vastu võtame, on väga oluline. sellega me mäletame toimunut aga sellega me hoolitseme ka selle eest, et mineviku teemonid ellu ei ärkaks, sellepärast et täna me näeme eh, ekstremismi ja ksenofoobia eh, elule ärkamist oma ühiskondades, eh, seal mm, süüdistatakse kriitikuid, varjupaiga taotlejaid, seksuaalvähemusi, teisi vähemusi ja loomulikult meie peame kaitsma tolerantsust, me peame olema avatud demokraatia, me võitleme me võlgneme selle eh, nende totalitaarsete režiimide ohvritele, aitäh. suur aitäh, kolleeg Roope, palun eh, Roheliste fraktsiooni nimel. suur tänu, proua president, härra volinik, austatud proua minister, kallid kolleegid mitte kunagi enam ja mitte kunagi enam. Need sõnad me peame ütlema siis, kui me mõtleme nendele kui me mõtleme kahekümne kolmandale augustile kaheksakümmend aastat tagasi, kui Venemaa ja Saksamaa allkirjastasid Ribbentrop-Molotovi pakti. kahe kriminaalse ideoloogia esindajad otsustasid väga paljude riikide tuleviku üle. Nad avasid tee eh, küüditamistele, genotsiidile, sõjale ja väga paljudele Euroopas tähendas ka see viiekümne aastast okupatsiooni ja kui me ei soovi, et ajalugu korduks, siis me ei pea mitte rääkima ainult minevikust, me peame tegema jõupingutusi, me peame tegema jõupingutusi selleks, et rahvaste vaba tahet kunagi alla ei surutaks. Euroopa Liit on stabi-, stabiilsuse tagajaks olnud ja ma loodan, et see saab niimoodi olema ka tulevikus rahu saabus tänu koostööle ja tänu sellele, et kõik äh, riigid on otsuste vastuvõtmises osalenud ja Molotov-Ribbentropi pakt ei kordu kunagi, kui otsuseid jätkuvalt võetakse vastu kõigi poolt koos ja mitte suletud uste taga, mitte salajastes komiteedes me peame tegutsema Euroopa Liidu huvides ja mitte ainult üksikute huvides, me peame väl-, välistama igasuguse separatismi, natsionalismi leviku ja välistama seda, et äh, avalik kord kuidagi ohtu satuks. Läheme edasi, järgmisena härra Le Breton, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president, kaheksakümmend aastat Nõukogude Liit ja Natsi-Saksamaa kahekümne kolmandal aastal kolmkümmend üheksa, kolmekümne kolmandal augustil allkirjastasid Molotov-Ribbentropi pakti, millega algas Teine maailmasõda ja me ei tohi kunagi unustada nende kahe totalitaarse süsteemi, äh, mida, mida nad korda saatsid ja see mälestuskohustus lasub eriti just Euroopal, Euroopal, mis on see kontinent, mis kõige rohkem sellest kannatas ja me peame nendest kannatustest rääkima ka tulevastele põlvkondadele, et see kunagi ei korduks. ja ma juhin parlamendi tähelepanu sellele, et et mis puudutab äh, Venemaad, siis Venemaa juba üheksakümne esimesest aastast, katkestas igasugused suhted, sillad äh, endise Nõukogude Liiduga ja me ei pea teda enam vaatama kui vaenlast. ja me ei taha enam võrdsustada eilseid natse tänaste populistidega. ja see on ilmselt inspireeritud väga tugevast lobist, mille eesmärgiks on alla anda rändesurvele, aga meie võitleme jätkuvalt äh, igasuguse propaganda vastu ja täpselt ja ka selle vastu, kuidas kõigest sellest lastele ka näiteks koolis räägitakse. suur aitäh, liigume nüüd edasi, proua Fotiga saab nüüd ECR fraktsiooni nimel sõna. suur aitäh, lugupeetud president tänase äh, arutelu ja resolutsiooni mõte äh, oli seotud äh, kohutava Ribbentrop-Molotovi pakti kaheksakümnenda aastapäevaga. see pakt sõlmiti Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Venemaa vahel. see pakt Äh, siis sõlmiti kaheksakümmend aastat tagasi. me äh, suutsime äh, kokku leppida ühisresolutsiooni projektis ja see annab meile kõigile siin lootust. me loodame, et Euroopa saab Äh, selle ühise jagatud ähm, mälestuse taustal teha omad järeldused, me saame mäletada seeläbi kõiki ohvreid äh,, kes langesid totalitaarse režiimi ja teiste diktaatorlike režiimide ohvriks. me loodame, et me saame avaldada erilist austust neile kangelastele, kes astusid vastu nendele kohutavatele režiimidele ja seda nii Kesk- kui Ida-Euroopas. Need inimesed võitlesid kahe režiimi vastu samaaegselt. ning äh, võttes seda kõike arvesse, tahaksime meie üles kutsuda äh, kahekümne viiendal mail äh, uue tähtpäeva sisse löö-, loomist. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Georgiu. Ähm, poolteist minutit on teil kuue NGL fraktsiooni nimel, palun. proua president. mul on tõesti tekkinud küsimus, et kas ma olen õigesti kuulnud või midagi on korrast ära, sellepärast et isegi austusväärne Kreeka volinik ise, ma oot-, ootasin, et ta ütleks, et Kreeka kommunistid aitasid rohkem kaasa kui ükskõik keegi teine riigi vabastamisele. et teised poliitilised jõud tegid koostööd vaenlasega, mõned tõed, esimene tõde on see, et Nõukogude armee vabastas Euroopa rahvad ja tänu sellele oleme me täna siin ja teine tõde on see, et kakskümmend miljonit kommunisti kaotasid elu, ohverdasid oma elu selle nimel, et meie oleme täna vabad. kolmas tõde ja need, kes täna kõigi vahenditega üritavad süüdistada kommuniste, ära keelustada kommunistlik partei, teevad seda väga selgetel põhjustel. Nad soovad, soovivad elimineerida igasugused vastupanujõud kes on, oleksid vastu totalitaarsele režiimile. režiimile, mis aitab kaasa sellele, et Vahemeri on muutunud suureks sisserändajate surnuaiaks, režiimile, mis finantseerib suuri tööstusettevõtjad selleks, et nad toodaksid relvi, me peame tõe välja ütlema ja tõde on see, et seistes vastamisi fašismiga, peame me selja sirgu ajama selleks, et rahvad jätkuvalt saaksid loota oma tulevikku, aitäh! suur aitäh teile ja nüüd saab sõna härra Radatšovski. Teil on poolteist minutit, palun. Vážení priatelia, I will speak Slovak because I am Slovak. ma kõnelen slovaki keelt, kuna ma olen slovakk. České povedomie pre budúcnosť Európy je veľmi dôležité. suur aitäh äh, Euroopa tuleviku jaoks on meie ajalooline mälu väga oluline, aga me peame seda minevikku äh, erapooletult vaatlema. paljud siin äh, mainisid Molotov-Ribbentropi pakti kahekümne kolmandast augustist kolmekümne üheksandast aastast, aga unustatakse ära, et mm, septembris äh, sõlmiti ka Müncheni leping, äh, kus äh, sõlmiti ka Hitleriga pakt ja nii läb-, selle läbi müüdi maha minu koduriik Tšehhoslovakkia ning selle kokkuleppe tagajärjel okupeeriti Tšehhoslovakkia Äh, lõuna poolt Ungari poolt äh, ning äh, lääne poolt siis Saksamaa poolt. ja seda siis pärast kokkulepet Hitleriga. aga meie ei taha minevikku siin uuesti ellu äratada, sellepärast et see on tee põrgusse. me oleme uhked Slovakid, me ei allu valeinfole, ma olen väga uhke selle üle, et Slovakid ei vaja võitlust väärinfoga. meie ei taha alluda väärinfole, tulgu see kust iganes, Hiinast, ühend-, USA-st, me ei tohi eh, vaenulikkust õhutada eh, mitte kellegiga ning eh, siin on räägitud ka surnud juutidest ja sakslastest sellistes hävitatud linnades nagu Dresdenis ja teisteski linnades me peame äh, minevikust üle saama seeläbi, et me äh, saame sõpradeks, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Kaaler, teil on poolteist minutit. austatud president, lugupeetud daamid ja härrad, mis puudutab äh, seda, mida meie eelkäijad kahekümne kolmandal augustil üle kolmekümne üheksandal aastal läbi pidid elama, siis see oli ajaloo madalpunkt, kus kaks totalitaarset režiimi, äh, leppisid kokku milleski, äh, mis jagas äh, Euroopa kaheksa päeva pärast seda toimusid sissetungid ja see, mis pärast aset leidis, on kõigile teada-tuntud. ning pärast seda sai ainult Lääne-Euroopas demokraatia edasi areneda ähm, mul on väga hea meel selle äh, üle, et hiljem äh, meid võeti taas äh, teiste Euroopa riikide poolt enda rüppe. Euroopa Liit ja NATO on meil nüüd olemas ja nüüd ei pea keegi kartma. Vene inimesed, kes olid omaenda riigi ohvrid, Saksa rünnaku ohvrid ning nüüd äh, on oluline see, et keegi Euroopas ei peaks kartma enam äh, Venemaa ees. Äh, ja meie demokraatiatena Euroopas peame nüüd mälestama seda kõike, mis on aset leidnud ja vaatama ka seda, kuidas see, mis on aset leidnud, aset leidis, aitäh. suur tänu, härra Kaaler, teile järgmisena saab sõna härra Mikser, teil on üks minut. Uh, thank you, madam chair suur aitäh, lugupeetud president. me tähistasime äh, kaheksakümnendat äh, teise maailmasõja alguse aastapäeva hiljuti ja me ei tohi unustada neid miljoneid, äh, kes hukkusid ja kes aitasid natsismi võita ja nädal varem Natsi-Saksamaa ja Kommunistlik Nõukogude Liit sõlmisid pakti, mille tagajärjel annekteeriti ka kolm Balti riiki muuhulgas ning kui kuus aastat hiljem relvad vaikisid Euroopas, ei olnud suurt osa meie mandrist vabastatud, vaid nad olid endiselt äh, rangete ja äh, totalitaarsete režiimide all. me ei tohi äh, ajalugu unustada, me ei tohi äh, valikuliselt mälestada ja mäletada seda kõike. Need ohud võivad tulla väljaspoolt sek-, katsetena sekkuda meie demokraatlikesse protsessidesse, aga ohud varitsevad ka seespoolt, need on ohuks liberaalsetele mõtetele, need ohud edendavad rassismi, levitavad ja õhutavad rassismi, meie peame kaitsma Euroopa ideid ja ideaale, aitäh! suur aitäh, kolleeg Köörens, teil on üks minut. suur tänu, proua president. mälestus on väga tähtis Euroopa tuleviku jaoks ja meie, selle resolutsiooni autorid, mida me praegu arutame, eh, neil on igati õigus seda rõhutada. tegemist on eh, sellega, et me peame õppima nendest traumadest, mis on vapustanud meie kontinenti kahekümnendal sajandil. ja võimalikult kuidas seda võimalikult hästi teha, me peame toimima niimoodi, et vaatame, millised on ajaloolised faktid, ümberlükkamatud faktid, mis on ajaloos kirja pandud. ajalugu on väga tähtis, nii et selle mälestamise ülesande me peame pisitasa asendama nagu ajaloo, ajalooga ja ma olen kak-, mitmeid kordi äh, ka siin parlamendis avaldanud soovi või rääkinud sellest, et millal lõpuks me tõi-, äh, tõlgime Nürnbergi aktid kõigisse Euroopa Liidu keeltesse ja see võimaldaks meil neid kasutada ajaloo, ühiskonnaõpetuse tundides meie koolides ja läbi selle võimaldaks see meil äh, meie noortele juurdepääsu või nad saaksid teada, et milliseid julmusi on minevikus aset leidnud. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Lagodinski, teil on üks minut. We... suur tänu, kuidas ehitada üles ühine tulevik, kui me ei mäleta ühist minevikku? keegi ei ole puutumatu amneesiast Saksamaal, iga teine sakslane ei taha tegeleda totalitaarse GD, DDR-i minevikuga. me peame mälestama holokausti ohvreid, juute, sentisid, romasid, homoseksuaalne, kuid Berliini elanikuna rõhutan ma, et peame ka rääkima oma Ida-Euroopa sõprade minevikust, Balti rahvastest, poolakatest. seda oleme neile võlgu. olen keegi, kes elas müüri, teisel pool müüri. me peame selle ellu äratama, seda, selgitama seda noortele, kes seal istuvad, rääkima sellest koolides, internetis. peame ellu äratama ajaloo, aga veelgi rohkem. me peame hakkama kuulama ja kuulma Ida-Euroopa sõprade muresid, jah, julgeolekumured, energiamured, need kõik saavad alguse nende traagilises minevikus ja me peame hakkama neid kuulda võtma, peame ehitama tõeliselt ühise Euroopa välispoliitika, see on vastus traagilisele minevikule ja vastus tulevikuks. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Krahv, teil on üks minut. lugupeetud daamid ja härrad Äh, kui me räägime äh, sellest mälestuskultuurist ja paberist, äh, siis siin on probleemiks see, et me tegeleme Euroopa ajaloo negatiivse poolega. jah, see on vajalik, aga see on ainult ühe poole, ühepoolne me ei tohi ainult negatiivset kuvandit esitada sellest, mis meie identiteeti on kujundanud. aga äh, kui me pühendume sellele, mis on halvasti läinud, äh, mis äh, on selle kohutava saatuse meile tekitanud, siis me peame mm, mõistma, et absurdne on see, et need, kes aitasid kaasa kommunistliku terrori realiseerumisele, Äh, nüüd on siin ja, ja dikteerivad mälestuskultuuri. oluline on äh, keskenduda ka positiivsele ja õppida minevikust. me peame äh, ühtselt seda tegema, ideoloogia vabalt seda tegema, sest vastasel korral me ei õpi midagi, see on, mida me siin teeme, läheb vastasel korral inimestest lihtsalt äh, mööda, aga selle dokumendiga see ei tohiks juhtuda, aitäh. suur aitäh, kolleeg Tomašitš, üks minut, palun. aitäh, president. tahtsin rääkida kommunismist, fašismist ja natsismist, aga ma ei saa jääda vaikima, kui me kuuleme, et me oleme ainus põlvkond, kes ei ole kogenud sõda. daamid ja härrad, tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal Horvaatia ei olnud Euroopa Liidu liige, kuid olime osa Euroopast. mul on väga kurb kuulda, et te unustate Serbia agressiooni Horvaatia vastu. meie vabaduse kaitsel kaotasime kaheksa tuhat viissada vabadusvõitlejat, paljud tsiviilelanikud, paljud naised ja lapsed olid ohvrite hulgas. ja tul-, ja ma ei maini miljonitesse ulatavaid kahjusid väikese Horvaatia jaoks, neli koma kolm miljonit elanikke ja see on tohutu sellise rahvaarvu kohta, ma oleksin eeldanud, et te mainite seda sõda, mis Horvaatiale peale suruti üheksakümne esimesel aastal. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Reego, teil on üks minut. suur tänu. mina olen pärit lõunast, riigist, mis on ka kannatanud fašistliku diktatuuri all. ma olen pärit riigist, mis on kannatanud Franco režiimi all, kes on siin parlamendis äh, lihtsalt kasutatakse ajalugu ära, ei räägita tegelikult sellest, mis päriselt toimus kui me räägime mälestamisest, siis me peame rääkima ka sellest, millist rolli vabariiklased etendasid Euro- äh,, Hispaanias võitlemaks äh, fašistliku režiimi vastu. ja sellepärast väga tähtis on, et me siin resolutsioonis kõigest sellest ka räägime, absoluutne mälu, mälu täna Euroopas, siin me näeme, kuidas uuesti fašism pead tõstab ja me peame tänu avaldama neile, kes kunagi selle fašismi vastu võitlesid. suur aitäh, järgmiseks saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Nikolai Alavanos, palun. suur tänu. see arutelu siin ei puuduta ei mälestust ega tulevikku ja antikommunistlikud resolutsioonid on provo-, provotseerivad ja Need tuleb lihtsalt, neid tuleb loobuda, tagasi lükata, sellepärast et nad moonutavad ajalugu ja karistada rangelt neid, kes tahavad neid vastu võtta. Need ajaloolised valed mis keelustavad kommunistlikud sümbolid, mis üldistavad tagakiusamist ja nende resolutsioonide sihtmärgiks on Euroopa rahvad ja nende saatus, Võšegradi riigid ja Balti riigid edendavad rassistlikku ideoloogiat. fašism ja natsism. me ei tohi unustada nende miljonite haavatute ja surnute verd, kes võitlesid, võitlesid ja keda teie kõhklemata nimetate Hitleri kollaborantideks ja te võite neid mustata ükskõik kui palju te soovite, ajalooline tõde siiski pääseb võidule. ja kommunism, see on tulevik ilma vaesuseta, ilma tööpuuduseta ja rahvad on kirjutanud ajaloo ja ajalugu ei kirjuta teie resolutsioonid ja antikommunism läbi ei lähe. suur aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Sikorski. president, tänane arutelu näitab, miks meil tõesti on vaja resolutsiooni. vasakäärmuslased ütlevad, et Punaarmee võitis Hitleri, see on tõsi, aga nad ei taha mäletada seda, et Nõukogude Liit oli fašistliku Saksamaa liitlane kaks aastat, nad ei taha mäletada, et kommunistlikud režiimid tõid kaasa umbes saja miljoni omaenda kodaniku surma vas-, paremäärmuslik kolleeg Prantsusmaalt ütles, et tänane Venemaa on ennast eraldanud Nõukogude Liidu pärandist, paraku ei vasta see tõele. viimastel päevadel oleme näinud Vene ametivõime Vene saatkondi, kes on vaidlustanud Poola rünnakuga seotud sündmusi. ma olen nõus eelkõnelejaga, minister Anna Fotigaga Vito Pilotski, Poola ohvitser, kes vabatahtlikult läks Auschwitzi, ma arvan, et tema oleks hea kandidaat, keda peaksime austama. ta oleks äh, väga hea isik, kellega ühendada see mälestamispäev, tema äh, nimeline auhind. ta mõrvati kommunistlike võimude poolt ähm, libakohtuistungi tulemusena tahaksin väljendada toetust sellele resolutsioonile. suur aitäh ja järgmisena saab äh, sõna kolleeg Kamerevet, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president selleks, et noortele selgitada, äh, kuidas tänaseni oleme jõudnud ning anda neile vajalikud instrumendid homse ülesehitamiseks, peame me ka minevikku mäletama Äh, ilma meenutamata seda teist maailmasõda ja seda laastamist, mis endaga kaasa tõi, ja ilma selleta, et me mõistaksime, millised on ühised jooned Euroopa rahvaste vahel, mis nende kultuurides on, äh, ei ole seda kõike võimalik teha, aga meenutamine ja mälestamine on ainult siis võimalik, kui me oma kultuuri kait-, kaitseme mälestusmärke, kaitseme, kui me äh, näitusi korraldame, mis võimaldavad seda äh, mälestamist, kus äh, meil on hea kooliharidus ja väga oluline on kultuuri- ja hariduspoliitika, sellele keskenduda ja need kärped, mida nõukogu eelarves selles valdkonnas on äh, ette näinud, käivad sellele kõigele vastu ja vastuvõetamatu on see, et komisjoni president ei ole äh, kultuuri ja haridust esimest korda kahekümne aasta jooksul oma volinike portfellides maininud ja mina loodan, et uus komisjon nendele poliitikavaldkondadele äh, rohkem tähelepanu pöörab, mitte vähem. kultuur ja haridus äh, ei tohi jääda äh, teiste valdkondade varju, sest et ilma nendeta ei ole mälestamine võimalik, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Pagasarantundua, aga teda vist ei ole kohal, seega liigume edasi kolleeg Franzi juurde, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad. esimesel septembril tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal algasid Euroopas peaaegu kõige hullemad ajad kus ähm, holokausti õudused, mis tu-, miljoneid inimesi mõjutasid, mis mõjutasid kõikvõimalikke vähemusi, keda natsid mõrvasid koletult ning natsionalistid äh, äh, lõpetasid tuhandete inimeste elu, me peame kõik seda arvesse võtma. kuueteistkümnendal mail